Madame le Président. Merci. <laughs> Mesdames et Messieurs. President. tere päevast, daamid ja härrad, sellega on meie istung alanud ning esimesena päevakorras komisjoni tead-.